kaks päeva, kahe päeva jooksul sadas terve kuu jagu vett ja seetõttu tuli kutsuda appi ka armee. samamoodi juhtus Lääne-Prantsusmaal, kus ei saanud kasutada maanteid, ühendused katkesid ja viljalõikus oli võimatu. Itaaliagi kaotas. Fruulias, Kampaanias ja Toskaanas hukkus ka inimesi. inimesi päästeti mm, mudast, kokku kukkunud majadest, üle neljasaja viiekümne tuhande inimese on evakueeritud, osa põllumajandusmaast sai kannatada hukkus ka palju kariloomi. tuhanded vabakutselised, vabatahtlikud aga tulid Itaalias appi ja me peaksime tervitama neid inimesi siin Euroopa Parlamendis. Nendel katastroofidel on pikemaajaline mõju. Euroopa tootmine põhineb suuresti väikestel ettevõtetel, mis on kaotanud nüüd kõik oma masinad ja ehitised, samuti kaotasid talud oma kariloomad, traktorid ja majad. Need väikesed talud kannatasid niigi majanduskriisi ajal ning nüüd ohustab neid pankrott need üleujutused tähendavad veel suuremat vaesust nendes piirkondades, suureneb ka tööpuudus. Euroopa peab toetama nende riikide valitsusi me peame kasutama Euroopa Solidaarsusfondi ja me peaksime praegu kõrvale jätma teatud liiga karmid põhimõtted solidaarsusfondi kasutamise puhul, me peaksime aitama Euroopa kodanikke, kes endiselt kannatavad nende katastroofide tõttu. me peame näitama, et Euroopa suudab seda, suur tänu. järgmisena proua Estrela sotsiaaldemokraatide nimel suur tänu. sotsiaaldemokraatide nimel sooviksin ma üles näidata samuti solidaarsust nende piirkondade vastu, mis on kannatanud looduskatastroofide käes. ma tahaksin avaldada ka kaastunnet hukkunute omastele. kaks tuhat kümme aasta algas šokis maailmaga. pärast Portugali Madeira piirkonna katastroofi siis kannatas tormide käes Prantsusmaa. kannatasid ka Hispaania, Belgia, Saksamaa, Holland. kahjud olid tohutud. Kesk-Euroopas on suvised üleujutused järjest sagedamad ja nende tagajärjed on järjest kohutavamad. Tšehhis, Ungaris, Slovakkias, Austrias, Itaalias ja Ühendkuningriigis pidid tuhanded inimesed lahkuma oma kodudest terve rida tehaseid pidid oma tegevuse lõpetama ja igal aastal kannatavad kahju ka sajad tuhanded hektarid põllumaad. samuti muudab asi, olukorra hullemaks ka äh, väga ekstreemne ilm. Äh, me, inimesed on hukkunud, majandustegevus kannatanud. me peame tulevikus tagama, et meie riskijuhtimine on tõhusam. meil on olemas ÜRO katastroofide äh, kiirreageerimissüsteem, me peame tagama, et me suudame kaitsta oma rannikusüsteeme ja ökosüsteeme ka looduskatastroofide mõju eest. samuti tuleb tugevdada tsiviilreageerimissüsteeme meie reageerimissüsteemid peavad olema lihtsamad ja meie regulatsioon paindlikum. president, te mainisite Euroopa Solidaarsusfondi. ei mõista, miks nõukogu praegu pidurdab Euro-, äh, äh solidaarsusfondi määruse uuendamist, mis võeti vastu Euroopa Parlamendis. ma tuletaksin teile meelde, et Euroopa Parlament kiitis hiljuti heaks Euroopa Seirekeskuse loomise, millega saab jälgida põudade mõju Euroopas. meil on tarvis, et selles keskuses tööks, töötaksid ka tõesti koolitatud inimesed, et selle mõju oleks suurem. suur tänu, kolleeg. liberaaldemokraatide nimel härra Dirk Sterks. Eh, suur tänu loomulikult kõigepealt tahaksime avaldada kaastunnet ohvritele, minu riigis on hukkunud neli inimest, sajad tuhanded inimesed on öö, kaotanud paljud oma kodud või saanud ärilist kahju. viimaste kuude ja isegi aastate jooksul on paljudes liikmesriikides olnud olulisi probleeme näiteks üleujutustega ja mul on küsimus Euroopa Komisjonile Äh, hinnangute kontekstis, äh, kas ei oleks kasulik kokku kutsuda erinevate liikmesriikide ja piirkondade eksperdid, kes saaksid äh, hinnata seda, mis on toimunud, selleks et me saaksime selge pildi ka põhjustest. kui meil on selge pilt põhjustest, siis me saame ka rääkida uutest meetmetest, me saame teha riskianalüüsi, Ähm, jõgede kohta, nii nagu me oleme teinud mägede direktiiviga ja meil saavad olema paremad ennetusmeetmed, sellepärast et äh, tugevad vihmad jätkuvad ja me peame mõistma, miks toimuvad üleujutused. ja Äh, hädaolukordade puhul peab ka olema meie vastus paremini koordineeritud. nii et minu ettepanek komisjonile oleks kutsuda kokku eksperdid ja viia läbi hindamine. proua asepresident äh, Isabel Durand Roheliste nimel. suur tänu, härra president, ka mina omalt poolt tahan Roheliste nimel avaldada kaastunnet kõikidele nendele perekondadele, nendele inimestele, kes on kannatada saanud üleujutuste all, ka kõigile neile, kes on kaotanud lähedase inimese, kes on jäänud ilma osast oma varast. ühtlasi tahaksin tänada kõiki neid päästjaid, tuletõrjujaid, vabatahtlikke, kes kõikides mm, piirkondades kus olid üleujutused, on väga aktiivsed olnud. samuti tuleb ohvreid aidata, tuleb neile kahjud kompenseerida, kuid samas peab olema meil uuenduslik ähm, poliitika, mis tegeleks äh, probleemi alustega. ja komisjonile tahaksin välja käia kolme tüüpi äh, meetmed, kõigepealt äh, ehitusprojektid, mis tegelevad maapinnaga, sest et iga kord, kui ehitatakse suur hoone, kui ehitatakse kaubanduskeskusi, siis peab seda tegema ikkagi nii, et see ei tekitaks üleujutusi ja see ei kehti mitte ainult nende piirkondade kohta, kus üleujutusi on tihti. nüüd põllumajanduspoliitika, ka põllumajanduspoliitika kahjustab pinnast ja seega tuleb kasutada eh, erinevaid keskkonnaalaseid ning põllumajanduslikke meetmeid. nüüd eh, häiresüsteem, mis võimaldaks teada anda sellistest looduskatastroofidest, tundub, et tuleb siin tegeleda ka rohkem koordinatsioonisüsteemiga ja seega teen ettepaneku, et Euroopa Liit kõikides oma erinevates poliitikates, oma ennetuspoliitikas ning ka teistes vaataks olukorra läbi ja töötaks välja konkreetse tõhusa strateegia selleks, et paari kuu pärast ei peaks me jälle avaldama kaastunnet inimestele, ettevõtetele ja ma arvan, et seda on võimalik vältida läbi kõikide meie erinevate poliitikate. suur aitäh, nüüd palun äh, Julie Girling konservatiividest. aitäh, ka minu fraktsioon avaldab siiralt kaastunnet kõikidele kannatanutele. mul on väga isiklikud kogemused, minu enda piirkonnas toimus ka üleujutus äh, ja see tõi mind esmakordselt Äh, kontakti Euroopa Parlamendiga ja lõpuks sai minust ka liige, nii et Euroopa Solidaarsusfondiga suhtlemine oli minu jaoks väga oluline. ja eelmisel nädalal Cornwallis äh, toimus samuti üleujutus. ma arvan, et härra Sterks ütles midagi, mida tuleks veel kord üle korrata varase hoiatuse süsteem on oluline, aga me kõik teame, kui kiiresti ilm muutub nii et ma ei ole päris kindel, kas äh, see on hea äh, rahakasutusviis, kui me hakkame äh, laiali saatma varaseid hoiatusi ilma kohta, olulisem on see, mida siis teha, kui me selle hoiatuse kätte saame. ja ma arvan, et härra Sterksil on õigus, kui ta ütleb, et Euroopa ähm, saab õppida üksteiselt ja niimoodi lisandväärtust saavutada. ja ma tean, et minu piirkonnas aitas meid peale üleujutusi äh, Äh, just see, et meil olid sidemed teiste piirkondadega, eriti Austrias, millel olid ähm, suured kogemused üleujutustega kõrgetes äh, piirkondades, meil neid kogemusi ei olnud. nii et ma arvan, et me peaksime sõlmima piirkondlikke sidemeid ja õppima üksteiselt äh, kuidas nende olukordadega toime tulla, sest need ei kao iseenesest. suur tänu, härra Pis-, Lotar Piski ühinenud roheliste nimel. suur tänu. fraktsiooni nimel tahaksin esitada meie kaastundeavaldused äh, kannatanutele, ma usun, et kõik parteid on sellega nõus ja ma usun, et me suudame ka aidata, väga palju mõistlikke mõtteid on juba välja öeldud, ma ei hakka neid kordama, aga ma toetan kõike, mis on juba öeldud tahaksin rõhutada ühte aspekti ja see on pikaajaline kahju. ärgem unustagem, et paljud looduskatastroofide tagajärjed on pika, pikaajalisemad, kui me praegu mõistame. ja seetõttu on oluline vaadata Euroopa Solidaarsusfondi, selle meetmeid ja kohandada neid meetmeid et äh, me saaks tähelepanu pöörata ka looduskatastroofide pikaajalistele tagajärgedele. Äh, me võime ka siin kojas seda debateerida, aga oluline on see, et ähm, me annaks omapoolse toetuse, et inimesed saaksid koha peal iseennast aidata, sest kohalikud inimesed tunnevad olukorda palju paremini äh,. Madame Mara Bizzotto. proua Mara Bizzotto, EFT palun suur tänu. minagi sooviksin väljendada solidaarsust kõigi kodanike suhtes, kes kannatasid nende üleujutuste tõttu. minu kodupiirkonnas elab viis miljonit inimest, viissada tuhat nendest kannatasid ja sada kolmkümmend kohalikku omavalitsust langesid üleujutuste alla sada nelikümmend tuhat ruutkilomeetrist oli, ruutkilomeetrit olid üle ujutatud, evakueeriti haiglaid, infrastruktuur kannatas, ettevõtted kannatasid. üks, ühte tehast ründasid üleujutusveed otse seega Euroopa Liit peab tegema rohkem, me peame mobiliseerima Solidaarsusfondi ja me teame, et kui eelarvet heaks ei kiideta, siis ei saa ka Solidaarsusfondist rahasid. seega suut-, tohutute in-, infrastruktuuriprojektide üle vaidlemise asemel peaksime me parem investeerima erakorralise ilma Äh, tagajärgedele reageerimise süsteemidesse, me peaksime investeerima rohkem näiteks jõgede ülujutuse kaitsesse, sest äh, jõed on ju meie kodanike elatusallikaks. loodetavasti Euroopa suudab oma hääle kuuldavaks teha, sest sageli on ta olnud Euroopast liiga kaugel. nüüd nad peavad jõudma lähemale. suur tänu, proua, sellega see arutelu lõpeb, nii lühike, kui ta ka oli